kütuse kvaliteedi direktiivist ja taastuvenergia direktiivist. autor on Nils Torvalds. kõige enne seda, kui ma ähm, annan sõna raportöörile ja volinikule ja tahaksin vabandada ähm, vabandada, et ma hiljaks jäin, aga õnnetuseks on mul äh, radikuliit, mistõttu ei saa ma liikuda nii kiiresti, kui ma tahaks. härra Torvalds, teil on sõna Ah, está ahí. Thank you, chair. aitäh, president. kõigepealt tahaksin ma äh, avaldada sügavat tänu oma kaasraportööridele, variraportööridele. Äh, tegemist äh, on väga huvitava fraktsioonidevahelise dünaamikaga, me tuleme erinevatest erakondadest, meil on erinevad seisukohad, me oleme pärit erinevatest riikidest, meil on erinevad prioriteedid, aga kõikidele neile erinevustele vaatamata oleme me suutnud äh, ühiselt midagi luua, me oleme äh, saanud väga headeks sõpradeks, vaatamata oma eriarvamustele. ja kuigi eesistujamaa esindajad hetkel kohal ei ole, tahaksin avaldada äh, ka neile tänu, tahaksin neile avaldada tänu selle eest, kuidas nad töötasid, sellepärast et ilma eesistujamaa äh, sisuka panuseta ja ma tean, et nende algus ei olnud just kõige parem, tegid nad ometigi nõukogus ähm, oma parima ning ähm, pärast äh, erinevaid kõikumisi ja seisukoha muutusi õnnestus meil lõpuks saavutada sellises väga tehnilises ja väga äh, ideoloogilises teemas ähm, kokkulepe. aga kaks asja teevad mulle siiski muret meie plaan oli vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ning samuti oli meil plaanis avada Euroopa uutele tehnoloogilistele edusammudele. pärast hääletusi Keskkonnakomisjonis peame endalt küsima, kas meil ikkagi õnnestus saavutada seda, mida me soovisime saavutada aus vastus on, et ei õnnestunud. meil olid palju kõrgemad eesmärgid, me olime seadnud endale palju kõrgema eesmärgi, me lootsime, et meil õnnestub vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ning panna Euroopa sellisesse olukorda, et me suudame saavutada eesmärgid, mis meil on seatud kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande kolmekümnendaks ja kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja mina Äh, olen väga õnnetu ja mures ja äh, samuti on mures variraportöörid, me kardame, et meil ei õnnestu neid eesmärke saavutada. meil oli samuti plaanis avada Euroopa tehnoloogilistele edusammudele. ma arvan, et äh, see oli tõesti väga oluline eesmärk, sellepärast et kui Euroopa tehnoloogia vallas edasi ei liigu, siis on selle tulemuseks see, et Euroopa jäetakse kõrvale Euroopast äh, äh, saab teise või kolmanda maailma osa. selles mõttes on meil tegemist süstemaatiliste puudujääkidega, nõukogus on blokeeriv vähemus ning see blokeeriv vähemus mõnikord äh, muutub vähemuse diktatuuriks, kus mõned liikmesriigid kardavad tulevikku ja kuna nemad kardavad tulevikku, siis ei julge nad õigeid otsuseid langetada ja seetõttu äh, tõmbavad nad pidurid ning üritavad panna kogu Euroopa pidurid tõmbama ma arvan, et sellised, äh, tegemist on siis süstemaatilise puudusega selles, äh, kuidas nõukogu toimib ja see on üks suurimaid väljakutseid, mis meie ees seisab. kui nõukogu ei ole suuteline tulevikku nägema, Äh, kui äh, nemad ei näe midagi helget selles tulevikus, siis meie oma eesmärke ei saavuta ja võtaksin veel kord sõna, kui teised variraportöörid on juba sõna võtnud, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Arias Kanjeti, volinik. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur rõõm arutada äh, Ehm, ehm, võimalus äh, rääkida teiega äh, maakasutuse kaudse muutuse teguritest, sest ehm, ühest küljest soovime me kaitsta maad, teisest küljest äh, tööstust. eriti oluline, kui me räägime täiustatud biokütustest. meil on suured eesmärgid, nendeni jõuda pole kerge loodetavasti suudame me läbirääkimistega lõpuni jõuda. sooviksin väljendada kogu südamest tulevat tänu kõigile teile, eriti ka kõigile neile, kes eelmise parlamendi koosseisus selle teemaga nii südamest tegutsesid. eriti sooviksin tänada härra Torvaldsit ja tema läbirääkimismeeskonda äh, nende jõupingutuste eest, et äh, see teema läheks edasi. kompromissipakett on väga keeruliste järeleandmiste tulemus. suur tänu hea koostöö eest, suur tänu selle eest, et andsite komisjonile võimaluse teie seisukohti jagada. kompromiss, mis edasi viiakse, on palju tugevam kui nõukogus esimene seisukoht pärast esimest lugemust tänu sellele parlamendile. sooviksin rääkida teile ka pisut kompromissidest. kõigepealt räägi, sooviksin rääkida äh, sellest, äh, milline tulemus on teatud põllukultuuridest loodud biokütustel ähm, taastuvenergiatele. Äh, see puudutab siis toidukultuuridest ähm, toodetud ähm, kütuseid, mille piirimääraks on komisjon määranud viis protsenti et kaitsta eh, olemasolevaid eh, investeeringuid ja tootjaid ja eh, toetada praegu töötust ning praegu kompromiss määrab seitse protsenti, see määr on kõrgem kui see, mis parlament esialgu välja pakkus, kuid see endiselt võib meie edasist tegevust keerulisemaks muuta. meie soovime äh, liikuda täiustatud biokütuste poole, mis on meie tuleviku jaoks väga oluline. liikmesriigid peavad eh, e-, selgelt täiustatud biokütuste eesmärgid sätestama eh, määraga null koma viis protsenti. see ei ole muidugi kohustav, kohustuslik, kuid samas eh, on liikmesriikidel väga väike manööverdamisruum selgeks, et äh, Eh, see, et selgelt välja öelda, eh, millised on nende konkreetsed eesmärgid eh, mm, täiustatud biokütuste edasiarendamiseks. loodetavasti kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk ja teise, eesmärgid ja teised aitavad toetada liikmesriikidel biokütustega tegelevaid tööstuseid on tekkinud küsimusi ka biokütuste kasvuhoonegaaside tekitamise küsimus kuid eh, eh, praegusel hetkel on selge, et nad eh, et, et ku, nende CO2 heide on kuuskümmend protsenti madalam kui praegu kasutatavate kütuste oma. praegusel hetkel on meil olemas head teaduslikud andmed ning see aitab loomulikult parandada praegust olukorda. Nõukogu praegune seisukoht Eh, on selline, millele oli parlamendi komisjon vastu. see eh, puudutas eh, täiustatud biokütuste eesmärki. nõukogu ettepanek oleks kahe tuhande kahekümnenda eesmärgi nõrgestanud, selle tagasilükkamine on samm edasi kokkus või võttes võib öelda, et, et praegusel hetkel on praegune ettepanek selge samm edasi, see aitab arendada täiustatud biokütuseid biokütuste arendamine eh, on kaitstud ja samas eh, tööstus saab eh, toetavaid märke tulevasteks arenguteks. ning kokkuvõttes lõppettepanekutes on parlamendi esmase lugemise tulemus samuti sees, tegu on äärmiselt keerulise teemaga, mille puhul parlament on saavutanud olulisi eesmärke. suur tänu teile, härra volinik, anname nüüd sõna fraktsioonide esindajatele. kõigepealt saab sõna härra Fjellner, kellel on kõneaega kaks minutit. aitäh, eh, president, ka mina tahaksin kasutada võimalust ja tänada Nils Torvaldsit suurepärase töö eest, mida ta selle raportiga on teinud mina olin üksteist aastat tagasi Euroopa Parlamendis uustulnukas. ma nägin, et taastuvenergiale seatud eesmärgid olid liiga madalad. me liikusime edasi liiga aeglaselt nende eesmärkide saavutamise suunas. praegu on Rootsis sotsiaaldemokraadid ja Keskkonnapartei on hakanud kõnelema sellest, et me võiksime kasutada kütusena etanooli. kõneleja ütleb, et ta võib jätkata ka inglise keeles, aga saksa keeles ta praegu ei suuda kõnelda, võib-olla hiljem õhtul. aga ta jätkab siiski rootsi keeles, niisiis Äh, täna on olukord teistsugune, äh, me räägime, rääkisime kunagi etanoolist kui põrguteest. Äh, kui vaadata, millisele seisukohale on asunud meie sotsiaaldemokraadid ja rohelised siin Euroopa Parlamendis, siis me räägime ikkagi taastuvenergia kasutusele võtmisest, mida kiiremini, seda paremini. me näeme Äh, kuidas äh, bensiinijaamades äh, bensiinipumbad lihtsalt rooste lähevad, aga me peame vaatama tõesti kõiki stsenaariumeid. minu arvates on biokütused meie kütusekombinatsiooni oluliseks osaks, see on väga oluline näiteks ka kliimaeesmärkide saavutamisel niisiis jutt käib pigem stabiilsetest ja pikaajalistest eesmärkidest ning äh, siin on oht, et äh, selle õigusloomealase ettepanekuga võivad asjad valesti minna. Äh, selle koja liikmete poolt, just vasakpoolsete roheliste poolt on esitatud väga palju nõudlusi, nõudmisi, me räägime siin väga rangetest eesmärkidest uute täiustatud biokütuste kasutusele võtmisel niisiis, me peame looma stabiilsed mängureeglid ning eh, nende jaoks, kes, eh, need, kes nimetavad ennast rohelisteks, peaksid selle ettepaneku poolt hääletama, sest muidu te lihtsalt toetate fossiilkütuseid. härra Tants, palun. aitäh, aitäh mina tahaksin samuti avaldada tänu raportöörile härra Torvaldsile tehtud töö eest. tegemist oli tööga, mida tuli teha üsna rasketes oludes. lõppkokkuvõttes õnnestus meil saavutada kompromiss ja ma olen härra Torvaldsile väga tänulik. ma arvan, et oleks oluline, et me võtaksime aja maha ja mõtleksime, miks me seda teemat üleüldse arutame, vaidlusi on põhjustanud palju aastaid oleme me juba tunnistajaks olnud Euroopa Liidu halva poliitika tagajärgedele biokütuste vallas. Need, neid tagajärgi olen ma ise kogenud, kui ma töötasin vabaühenduse eh, heaks ühes Aafrika piirkonnas, kus kohalikud kogukonnad eh, kannatavad just nimelt Euroopa Liidus vastu võetud poliitikate tõttu kasvatatakse väga palju kultuure, mida kasutatakse biokütuste jaoks ja seda maadel, mida võidakse kasvuta, kasutada hoopis toidu kasutamiseks. Aafrikas paljud kogukonnad on oma elatusest selle tõttu ilma jäänud ning ökosüsteemid on samuti selle kõige tulemusena muutunud, need ökosüsteemid, mis tegelikult oleksid aidanud kliimamuutustega kaasnevaid probleeme lahendada. praegune pakett ei ole täiuslik ja mina ei püüa varjatagi seda, et meil on tõsiseid reservatsioone esimese põlvkonna äh, kütuste tootmise kohta. me teame, et me soov-, need eesmärgid peaks olema palju madalamad ja ma arvan, et see pakett tõesti peegeldab liikmesriikide sõjakust ning see on eriti äh, ilmne nõukogu äh, seisukohas ma arvan, et ambitsioonide puudumine äh, komisjoni poole pealt on ka ilmselge. siiski on tegemist sammuga edasi ning me peame äh, tunnistama, et see on oluline samm, see äh, ummikseis, mis meil siia kaua, nii kaua on püsinud, ei ole olnud kasulik nendele Aafrika kogukondadele, keda ma mainisin, ka mitte nendele sektoritele, mis väga heade kavatsustega on teinud investeeringuid biokütustesse ja ma arvan, et selle paketiga me lõpuks ometigi tunnistame, et on olemas maakasutuse kaudne muutumine ja me anname endale vahendid, et me eh, saame, eh, mida me saame kasutada ehm, jah, ehm, biokütustega kaasneb ka negatiivseid asju ja eh, on inimesi, kes, kelle kõigepealt võivad kasu lõik-, lükkama, aga sellele vaatamata peaksime me seda paketti toetama, kuigi see pole täiuslik, aitäh. Eh, härra Dans, teil on sinise kaardi küsimus. kas te olete nõus sellele vastama? härra Ressus, palun. tahaksin kolleegi käest küsida järgmist Te teate, et et viima-, et Himalaiat, Himalayas toimunud äh, maavärin on seotud kliimamuutustega. ja näeme, et äh, inimeste tegevus ähm, kütustega seoses on äärmiselt kahjulik. härra Taans, kas te soovite vastata? ma arvan, et maavärinal on palju põhjusi Äh, tektooniliste plaatide liikumine on ilmselt peamine põhjus, aga ma äh, ma olen valmis kaaluma ka Euroopa Liidu biokütuste poliitika mõju äh, maavärinatele ja kui seal kellelgi on tõendeid selle kohta, siis ma olen valmis neid kaaluma, nii et, et ma olen avatud meelega. suur tänu pärast äh, seda mm, pseudoteaduse väikest etendust anname sõna härra Girl, proua Girlingile, keda vist ei ole saalis, siis järgmisena saab sõna härra Hermbrandi. aitäh. ma, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri Nils Torvaldsit suurepärase töö eest Ehm, ühelt poolt meil oli äh, patiseis siin kojas ja nõukoguga on meil endiselt patiseis. Äh, Corinne Lepage sai ehm, selle äh, kõik päranduseks esimeselt lugemiselt ja ma pean ütlema, et liikmesriikide seisukohad ei ennustanud tuleviku jaoks midagi head. me räägime ainult kliimaeesmärkidest aastast kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend protsenti on see eesmärk ja kui meil juba sellega õnnestub patiseis saavutada, siis Äh, kui me räägime kuskil kaheksakümne, üheksakümne protsendisest vähendamisest kunagi tulevikus, siis praegune olukord kindlasti ei ennusta tuleviku jaoks midagi head. Need sammud, mis me astume, on väga väikesed sammud ning äh, iga millimeetri pärast peetakse võitlust. Äh, kui vaadata seda seisukohta, millele liikmesriigid täna on asunud, siis ma olen kindel, et me oma kliimapoliitikaga kuigi kaugele ei jõua. Euroopas me räägime äh, sellest, et me peaksime saavutama kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, kui ma vaatan, mis toimub minu enda kodumaal Hollandis, siis näib, et äh, majandus äh, kasv Äh, on jällegi hoogustamas ja sellega käib kaasas CO2 heitmete kasv ja mitte nende vähenemine, nii et me peaksime ennast väga kriitilise pilguga vaatama. Äh, me räägime siin praegu lihtsalt äh, väikestest muutustest kütuste kvaliteedi direktiivi ja taastuvenergia direktiivi, ma olen kindel, et muutuvas maailmas me peame tegutsema. iseäranis, kui on selge, et see poliitika Äh, mida me ajame, ei ole teadusega kooskõlas. Äh, biokütused ei ole see püha kraal, nagu me mõned aastad tagasi arvasime. Äh, võib-olla täiustatud biokütused on seda, aga me peame selle kõik siduma jätkusuutlikkuse kriteeriumitega ja mitte kordama möödunud aastate vigasid ja ma ütlen, et veel kord, et ma kavatsen selle raporti poolt hääletada, aga see on väga kesine raport Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. President, daamid ja härrad pärast kolmepoolseid läbirääkimisi ma kaalusin, kuidas selle lõppdokumendi üle hääletada ja ma olin üsna meeleheitel ja üsna kurb. täna eh, me kõik teame, et eh, uute biokütuste toetamine oli Äh, väga keeruline teema ja Euroopa Liit äh, on teinud väga suuri vigu, jätnud tähelepanuta mitmeid äh, olulisi tegureid, mis on kahjulikult mõjustanud meie maastikku, keskkonda, on vähendanud meie toiduga varustatuse kindlust mul oli variraportöörina väga suured äh, ootused seoses selle ettepanekuga, aga need ootused ei realiseerunud ja esimeseks märgiks, et midagi on äh, valesti, oli see äh, surve, mida lobirühmad meile pidevalt avaldasid. inimesed olid väga huvitatud sellest, et millised kultuurid hakkavad saama toetusi ja nõnda edasi, aga sellele kõigele vaatamata tahaksin ma siiski tänada raportööri me äh, alustasime lõppläbirääkimisi tuginedes väga tugevale raportile, aga see lõpptulemus on tõesti suur kaotus keskkonnale ja Euroopa Parlamendile, me andsime nõukogu survele ja liikmesriikide survele järgi, me loobusime kõigest olulisest, me kaotasime selle kuueprotsendise künnise esimese põlvkonna biokütustele, meil ei olnud võimalik Äh, saavutada äh, piisavat toetust teise ja kolmanda põlvkonna biokütustele. niisiis äh, mis puudutab seda praegust versiooni, siis tuleb öelda, et Euroopa Parlamendil ei õnnestunud läbi suruda peaaegu mitte midagi, mis Envi komisjonis heaks kiideti. see viimane tekstiversioon on ainult pisut parem esialgsest ettepanekust ja me saame öelda, et viis aastat läbirääkimisi ja me pole midagi olulist saavutanud aga ma ütlen, et kuue fraktsioon ei kavatse selles farsis osaleda, sest eh, sisuliselt me säilitame selle dokumendiga status quo. Eh, daamid ja härrad, niimoodi me lihtsalt eh, jätkame oma maa laastamist ja meie oleme selles kõiges süüdi. senor Aigaud. suur tänu järgmistel on sõna härra Eichhut. suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada raportööri eh, tehtud töö eest neis küsimustes see ei ole olnud ju mitte keel-, eh, lihtne asi, lihtne pole jõuda enamuse toetuseni eh, ning samuti eh, nõukogus läbirääkimised olid keerukad, selle eest tuleb tänada raportööri. aga ma olen endiselt tulemustes pettunud, aga võib-olla olen veelgi enam pettunud selles, et nõukogu ei ole isegi mitte siin kohal. ja see näitab ka seda, milles probleem on. nõukogus liikmesriigid tegelikult äh, ei pea üldse seda teemat problemaatiliseks, ma arvan, et see on väga harvaks märguandeks jällegi. Nad lihtsalt ei näita mingit huvi üles. ka läbirääkimistel näit-, seda näitasid ja see on äh, probleemiks, sellepärast et miks me seda küsimust arutame, me seadsime endale kümneprotsendilise eesmärgi biokütuste vallas, transpordisektoris. aga me kõik teame, et kui vaadata, kuidas asjad on arenenud, siis äh, peaasjalikult äh, on arenenud eh, esimese põlvkonna biokütused eh, ja põllumajanduskütused ning eh, tulemused ei ole toonud kaasa midagi head kliimale, nagu oleks pidanudki, nagu oleks pidanud minema, midagi tuleb teha. nüüd on üritanud komisjon piirata esimese põlvkonna kütused viie protsendini. parlament tahab vähemalt kuue protsendist piirmäära, aga liikmesriigid tahavad seitset protsenti kahjuks aga läbirääkimistel me jäime kaotajaks, leppisime lõpuks ikkagi seitsme protsendiga ja mina leian, et see on liiga kõrge, sellepärast et see näitab seda, et me lihtsalt äh, täidame oma eesmärke toetudes halbadele biokütustele, aga midagi stimuleerivat siin ei ole, nii et teiseks parlamendi sooviks oli see, et me tahame äh, edasi arenevaid äh, biokütuseid ning innovatsiooni, ka siin põllum-, nõukogu ei ole midagi teinud. meil on äh, mittesiduv eesmärk nende kütuste puhul, see näitab, et tegelikult märguanne on, äh, on meie poolt väga nõrk selle kohta, et me stimuleeriks kuidagigi innovatsiooni. tõenäoliselt arutelus äh, hakatakse nüüd nimetama igasuguseid kütuseid selle kategooria alla käivateks aga mingisugust innovatsiooni sellega ilmtingimata ei kaasne. ning lisaks sellele kaudne maakasutus. me tahtsime eh, ka siin eh, eh, siduv äh, aruandlust, aga meil on ainult raportite koostamine, aga mitte siduv aruandlus, nii et me oleme liiga paljus järgi andnud parlamendile ning sellest tulenevalt mina seda kokkulepet toetada ei saa. aga ma näen, et komisjon on siin ja tahaksin küsida, mida me pärast aastat kaks tuhat kakskümmend teeme, kas me õpime midagi sellest äh, Eh, kas me õpime sellest, et eh, me ei seaks uut eh, eesmärki, mis ei ole paindlik, vaid et lihtsalt lähtuksime kvaliteedi direktiividest, sellest, kuidas vähendada määrasid, aga me ei ha-, peaks hakkama lootma tehnoloogiline arengutes, me tegelikult suurt midagi ei tea ma loodan, et pärast, äh, kui me hakkame arutama kaks tuhat kakskümmend äh, aastale järgnevat poliitikat, on ka nõukogu kohal ja muidugi õige, et me tahame äh, süsiniku sisaldust transpordi sees sektoris vähendada, aga kui me seda halva kütuse abil teeme, siis see on vale. suur aitäh! jah, tõepoolest, olukord võiks ainult hulleneda, aga teil on kaks sinise kaardi küsimust, kas te nõustute nendega, palun? härra Sanji. E, jah, aitäh. härra Eckhardt olgugi, et ma nõustun sellega, et me peame läbirääkimistega jätkama oma esimesel või teise või ükskõik mil-, mitmenda põlvkonna peakütuste osas otsusele ei jõua, kas siis seda, tegelikult ei tähenda seda, et lihtsalt eh, me kuidagi eh, tagaselja ei toeta sellega fossiilkütuste kasutamist? Responde usted ahora y después responde el señor Helmer, por favor. jah, palun vastuseks on sõna teile jah, ma mõtlesin, et mulle esitatakse mõlemad küsimused koos, aga kõigepealt biokütused ei ole mitte ainsaks alternatiiviks. ja see on tegelikult suurimaks probleemiks, me toetame ühte tehnoloogiat transpordisektoris, mille abil on võimalik transpordisektoris süsinikku vähendada, aga võimalusi on teisigi. nii et ma arvan, et me oleme liiga palju ühele tehnoloogiale keskendunud siiani, see on väga rumal poliitilisest perspektiivist lähtustest nii et eh, me peame kõigepealt keskenduma süsiniku vähendamisele ja siis vaatame, millised on meie võimalused selle tegemiseks. me oleme aga liiga palju ühele ja halvale tehnoloogiale keskendunud, millel tulemusi ei ole ning eh, kas me nüüd keskendume seeläbi eh, fossiilkütustele, ei, aga mõned alternatiivid on tegelikult isegi hullemad kliima seisukohalt kui fossiilkütused ning see on halb ja see tuleb parandada. aga praegu me seda ei tee kahjuks. senor Helner Thank you very much. You... härra Fjellner, palun. Focusing too much on. suur aitäh. tundub, et äh, biokütuseid kõrgelt ei hinda praegu, aga kas te olete nõus, et roheliste tegevus kümme aastat tagasi on mõneti selle taga? Te ütlesite, et äh, biokütused praegu tulemusi on, kas te teate, et etanooli toodetakse äh, Euroopas ja selle läbi on üheksakümne protsendi võrra vähendatud äh, CO kahte ja selleks on meil ka erapooletuid tõendeid. ja kolmandaks, kui parlament hääletab nagu teie selle õigusakti vastu, kas teil oleks siis äh, julgust, miljard eurot, kui teil neid oleks, äh, investeerida teise põlvkonna täiustatud biokütustesse? härra Fjellner, esmalt mina öö, toetan ENVi mandaati, et ma tean, teie olete selle vastu, te ei tahtnud mitte midagi kaudse kasutuse kohta, te tahtsite kõrgemate määra esimese põlvkonna kütuse kohta ja te olete juba väga kaua toetanud põllumajandussektori lobit. kui te oleksite tegelikke muutusi tahtnud, siis te oleksite ENVi kokkulepet toetanud, aga te seda ei teinud, läbirääkimistel te olite juba kõigest sellest loobunud ja järgi andnud Need aga korraga te ütlete, et olete heade poiste poolel, aga tegelikult ei osalenud üldse tõsistes aruteludes ja teiseks, kui te tahate hea ja halva vahel vahet teha, siis just nimelt seetõttu on vaja arvestada äh, ka kaudset maakasutust, sellepärast et, et see on siin võtmetähtsusega, kui me ei ka-, arvesta sellega, siis ei ole võimalik välja selgitada, mis on hea ja mis on halb, seega mina toetan seda et arvestataks sellega. Teie aga seda ei toeta. Teie tahate ainult ühte eesmärki, toetada põllumajanduslikke biokütuseid, selle asemel, et äh, õigeid biokütuseid toetada. kolmas mina ei paneks Euroopas raha äh, täiustatud biokütuste tootmisesse, sellepärast et praegu seadusandlus ei taga piisavat, äh, piisavat kindlust neis selles valdkonnas. palun Äh, ärge arvake, et kolmkümmend sekundit kestab üle minuti. Äh, muidu ma olen sunnitud teil mikrofoni ära võtma. järgmisena saab äh, sõna härra Pedicini. suur aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööri härra Torvaltsi, kes on teinud suuri jõupingutusi, kahjuks aga praegune kompromiss ei meeldi ka mulle sugugi. me peaksime väga keerukas on kuidagi määratledes kompromissi, sellepärast et me näeme, et nõukogu ei tahtnud äh, isegi äh, kõige vähemal määral arvestada ei parlamendi ega Euroopa Liidu kodanike seisukohtadega. me võitlesime selle nimel, et äh, kaitsta kõiki neid ettevõtteid, kes on ringmajanduses osalemas, aga ja me arvame, et sellest oleks kasu Euroopa Liidule. siis me räägime näiteks puidutööstusest me näeme, et praeguse direktiiviga aga eh, suunatakse eh, täiustatud biokütuste valdkonda eh, see tootmine ning me näeme, et nõukogu tegelikult eiris meie soove. Euroopa Parlamendi seisukoht ei läinud läbi ning ettevõtted ei saa enam kasutada äh, praegu nende jaoks kättesaadavad äh, toonmaterjali, see tähendab väga palju uusi töötajaid, töötuid ja seega me nõuame nõu-, äh, komisjonilt, et vaadataks läbi seadusandlus ning seda ka seoses transpordisektori süsiniku vähendamise küsimustes ja me tahame üle minna tegelikult ka rohelistele biokütustele, mis oleksid jätkusuutlikud. suur tänu, teil on sinise kaardi küsimus. De la señora Grappini, ¿la acepta? Eh, proua Grappinil, kas te olete nõus sellele vastama? palun, proua Grappini. <coughs> Stimate coleg, în discursul dumneavoastră ați s ar vota această... jah, uh, suur aitäh, te ütlesite, et kui see ettepanek läbi läheb, siis eh, puidusektor kannatab ja konkurents selles sektoris, kas te arvate, et meil ei ole vaja konkurentsi? palun, härra. jah, muidugi konkurentsi meil vaja on, aga meil ei ole vaja äh, ebaõiglast konkurentsi, me räägime äh, ettevõtetest, mis kasutavad äh, seda toormaterjalina ja me peame prioriteede andma neile. tegemist on prioriteetide küsimusega, kui me neile ei jäta seda toormaterjali, siis nad lihtsalt surevad välja. Nad on kriisi ajal kannatanud, aga kõigele lisaks võtame neilt ära ka selle toormaterjali, see toob endaga äh, kaasa äh, töötust, aga äh, ning kõige hullem on see, kui tegelikult nende meetmete kvaliteet seda kannatab, mida me taotleme. suur aitäh! me äh, tahame nüüd loobuda esimese põlvkonna äh, biokütustest. Äh, paljud uuringud näitavad, et tegelikult see meetod, mida komisjon kasutanud on siiani, mis puudutab maakasutust, ei ole õige. meil on küll vaja täiestatud biokütustega jätkata, aga me peame arvestama juba tehtud investeeringutega, siin pean eelkõige silmas neid põllumehi, kes on investeerinud äh, tulevikuenergiatesse, tulemaks välja kriisiks. Äh, meie oma sammudega aga nüüd äh, takistame igasugust arengut ning praegused ettepanekud biokütust, teise põlvkonna biokütuste osas ei ole piisavalt tõsiseltvõetavad. seitsmeprotsendiline ähm, nõukogu poolt tehtud ettepanek tundub olevat seega mõttekas meil Prantsusmaal on partiseadus, ma usun, et eh, me peaksime lähtuma taolistest meetmetest ning me võiksime olla eeskujuks siin, kui me ei takista meie eh, majanduse arengut. suur aitäh ning härra Liisek. aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, mina tahaksin kõigepealt eh, tänada neid, kes aitasid seda kompromissi saavutada, raportööri Nils Torvaldit, Rahvaparteid, Äh, Christopher Fennerit äh, Rahvaparteist, minu arvates on tegemist hea kompromissiga ning Rahvapartei kavatseb seda kompromissi toetada. Äh, me peame mõõdukalt oma tegevust muutma, aga me ei tohi paati liialt raputada ma arvan, et tegemist on hea signaaliga põllumajandustootjatele ja teistele, kes biokütustesse on investeerinud. kui me lihtsalt paari aasta pärast jällegi eesmärke muudame, siis me käitume täiesti valesti, küsimus on ka usalduses Ähm, ning mina leian, et Euroopa, äh, äh, mina ei leia, et Euroopa Liidu biokütuste poliitika on põhjustanud kõik maailma probleemid, siin asja liialt dramatiseeritakse Äh, tegelikult äh, on, ei ole ka ju äh, nafta tootmine sugugi jätkusuutlik, nii et minu arvates on väga oluline, et me käituksime rahulikult ja me paneksime paika ka täiustatud biokütustele eesmärgi, aga samas on ka hea, et me kõiki neid investeeringuid, mis tehtud on, ka küsimärgi alla ei sea. täiustatud biokütused Äh, on otsustava tähtsusega, äh, aga me peame kõigepealt äh, oma seadusandluse ellu rakendama, ettevõtted peavad tegema investeeringuid, aasta kaks tuhat kakskümmend jõuab kätte väga kiiresti ja pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat teeb komisjon uue ettepaneku ning siis pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat loodetavasti seame ka kõrgemad eesmärgid täiustatud biokütustele ning äh, kõigile nendele, kes siin äh, asju on kritiseerinud, nemad ei tohiks unustada, et biokütused, olgu need esimese või teise põlvkonna omad, ja kogu see direktiiv aitab meil vähendada sõltuvust naftast ja ma arvan, et parlament peaks selles eesmärgi osas küll üksmeelel olema, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kohverati. suur aitäh! puudutab äh, kütuste äh, kvaliteeti ja direktiivi seal valdkonnas, siis me ei ole praegu liikunud õiges suunas, meil on vaja rohelisemat, jätkusuutlikumat poliitikat, Euroopa Parlament on toetanud äh, innovatiivseid reegleid biokütuste valdkonnas ning me oleme soovinud seega kaasa aidata võitlusele kliimamuutuste vastu ning äh, me oleme tahtnud toetada rohelist majandust. keskkonnakomisjoni äh, tekst oli ambitsioonikas, aga nõukoguga saavutatud kokkulepe ei, äh, jääb neile nõuetele alla tahaksin tänada kolleeg Torvaldsi tehtud töö eest ja saavutatud tuleme eest, aga uute reeglitega lõpuks äh, Euroopa ütleb, äh, et tuleb lõpetada konkurents äh, toiduainetööstuse ning kütusetööstuse vahel. me näeme, et siiani on paljud toiduainete hinnad tõusnud just vaesemates riikides ning seda on tinginud suuresti kütusteks materjali kasvatamine. nii et paljud liikmesriigid nüüd peaksid lähtume Euroopa Parlamendi tööst neis valdkondades eh, ning vaatame, kuidas edasi liikuda. senor Tošinovski. järgmisena annan sõna härra Tošinovskile. lugupeetud härra president ja volinik. täiustatud biokütused ning eh, kümneprotsendine lävend ei tohiks mõjutada negatiivselt põllumajandust. mul on hea meel, et komisjon seda ütles. seitsme prots-, seitsme protsendine eh, piirmäär on endiselt liialt kõrge ja ma olen pisut skeptiline ning ma ei tea, kas see toob kaasa edasisi kärpeid riiklikul eh, tasandil. Eh, biokütusestest on saanud huvipakkuv äriobjekt praegusel hetkel äh, on ju niimoodi, et minu kodumaal on suurim biokütuste äh, tootja ka valitsuse liige ja langetab sel teemal ka otsuseid, sellega seoses toetan ma esimese põlvkonna biokütuste äh, edasiarendamist, et praegust, praegune olukord liiale ei läheks, suur tänu. järgmisena saab sõna härra Uitema. ja tänku veel, eh, voorzitter Ähm, suur tänu, härra president. tundub, et äh, biokütused on väga vastuoluline teema väga palju on äh, tõke, takistusi, millest oleme pidanud üle saama, selle üle on hea meel. pikas perspektiivis peame tõhusamalt oma ressursse kasutama, sest et nad oleksid äh, jätkusuutlikud, siin on põllumeestel oluline roll mängida. Nad äh, Ehm, et nad eh, eh, oleks võimaluseks põllumeestele, et nad kasutaks loodusressursse võimalikult edukalt ära. meil on vaja õigeid eesmärke, et meil oleks piisavalt ruumi innovatsioonile eh, ja teaduskatsetele praegu äh, oleme teinud esimesi samme edasi, mis on toonud kaasa äh, väga positiivseid arenguid. järgmisena saab sõna härra Boylan, proua Boylan, suur tänu äh, Nende kahe küsimuse ülevaatamine on võtnud viis pikka aastat praeguse hääletuseni. õnnetuseks parlament kaotas üsnagi palju, sest nõukogu on olnud järeleandmatu. raport on palju nõrgem kui see, mida me oleks tahtnud, olen väga pettunud nõukogu seisukoha pärast. näiteks kauplemaa kasutus peaks eh, olema eh, hoopis teistsugune ning eh, täiustatud biokütuste kasutamine samuti Eh, peame mõtlema selle peale, mis toimus esimese põlvkonna biokütustega, seitsme protsendiline eh, on liialt kõrge, me esimese põlvkonna kütuste puhul eh, nägime, et nende kasutus osutus samuti problemaatiliseks ja praegusel hetkel me soovime ju Euroopas jätkusuutlikku transporti, praegu see, see, mis me praegu teeme, saab olla ainult esimene samm. suur tänu järgmisena saab sõna Haus, härra Hausling aitäh, kallid kolleegid, ma arvan, et me oleme kõik üksmeelel, et me peaksime kurssi muutma agrokütuste vallas, see, mida me praegu otsustame, peame aga minu arvates ei ole piisav. kümme äh, aastat tagasi olid meil väga äh, kõrged ootused seoses biokütustega, aga need ootused ei ole ennast õigustanud Äh, agrokütuste äh, panus kliimaolukorra halvendamisse on kasvanud, me peame sellega arvestama, olgu siis sojaõlist või äh, tallõlist ning kui me ja see, et me teatud faktoritega üleüldse ei arvesta, need matkuritega, mis on seotud maakasutuse kaudse muutumisega, see on loomulikult äh, skandaalne, sest praegu me neid äh, faktoreid tõesti ei arvesta ja äh, see on täiesti lubamatu ning seetõttu ma leian, et selle üle me peaksime kindlasti veel arutama, arutama, mida nende teguritega teha Äh, me oleme äh, toetanud seda kümmet protsenti, äh, sellega tagame investeeringute kaitse, aga ometigi oleme valge, valel teel, kallid kolleegid, ma arv-, mina ei usu ka teise biokütuste põlvkonda. me peame tegelikult selgeks tegema, milline on nende potentsiaal, kui palju neid tegelikult on võimalik kasutada, siis Äh, ei ole neid selliseid kütuseid sugugi piisavalt ja niimoodi me edasi ei jõua, nii et, et ei ole mõtet nendesse investeerida. Äh, ma arvan, et me peaksime muutma oma äh, liikluspoliitikat, me peaksime panustama energiasäästule ja töötama välja ka uue liikluskontseptsiooni, see on ainuke viis edasi liikuda. järgmisena saab sõna härra Matsuronis. Mėly kolegos, paskatos pereiti prie biodik- jah biokütuste tootmine on kindlasti vajalik see on oluline see ta, transpordile, see on oluline tarbijatele, meil on vaja fossiilkütuseid kogu Euroopa Liidus Äh, vähendada, aga eesmärkide seadmisel sellises olulises äh, valdkonnas tuleb arvestada meil ka majanduse vajaduste ja, ja kõigi ootustega. Need äh, ülempiirid, mis kehtestatakse, peavad olema vastuvõetavad kõigile liikmesriikidele. turgude stabiilsus ja investeeringute kaitse peab olema tagatud. teiseks Äh, uute tehnoloogiate kasutusele võtmine äh, äh, on kindlasti seotud tootmisprotsessi lihtsustamisega ning biokütuste tootmise protsessi maksumusega, aga ma arvan, aga ma arvan, et see tehnoloogia on praegu veel lapsekingades, meil on vaja täiendavaid tehnoloogilisi arenguid. sellisel, ainult sellisel viisil on meil võimalik meie eesmärgid saavutada. Teil on sinise kaardi küsimus. kas te olete nõus sellele vastama? palun. Eh, aș vrea să-l întreb pe colegul nostru Masuronis. Eh, Ma sooviksin küsida härra Matsuronise käest, kuidas teie meelest Euroopa Komisjon peaks stimuleerima biokütuste, eh, tõhustatud biokütuste kasutamist, aitäh. Eh, mina olen seisukohal, et et see dokument eh, Äh, mida me täna arutamine sisaldab vastust teie küsimusele. Äh, see on äh, asja üks külg, aga teiselt poolt peaksime arvestama ka liikmesriikide huvidega ja ka sellega, et olukord liikmesriikides on erinev ka inv-, investeeringud, mis sellesse sektorisse juba on tehtud, nendega tuleb samuti arvestada meil tuleb leida kõigile vastuvõetav kompromiss, kus on kehtestatud maksimaalsed eesmärgid, ähm, äh, sellepärast et kui me eesmärgid seame liiga kõrgele, siis tulemused jäävad nõrgaks. elnök úr köszönöm a szót! a bioüzemanyagokról szóló irányelvet jah me räägime kaasotsustuse põhisest äh, läbirääkimisest selles valdkonnas, aga see on ainult hüpoteetiline, sellepärast et parlamendi muudatusettepanekud, nendega ei arvestatud üldse, meid ei võetud kuulda. ja kui nüüd silmas pidada seda, mis raportöör ütles ja kui me räägime muudatusettepanekutest, siis kõige olulisem on see, et kui vaadata toiduaineteks kasutatavat toormaterjali ja kütusteks kasvatatavat, siis meil on vaja selgeid piire. me teame, et energiahinnad võivad tõusta. me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas toodetakse taimi biokütuste jaoks, sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed ka meie kontinendil, nagu mujal juba on olnud. järgmisena saab sõna härra Lavia. jah, suur aitäh. pärast keerukaid läbirääkimisi jõudsime kokkuleppele ja seda ka seoses maa, kaudse maakasutusega kasu siin me räägime siis põllumajandusmaa äh, kasutusest äh, biokütuste tootmiseks. tegemist on üleminekuga äh, ja tegemist on sellega, et me tahame seeläbi vältida kasvuhoonegaase ning vähendada negatiivseid mõjusid me peame silmas pidama ka seda, millised on olnud eh, siiani tehtud eh, investeeringud biokütustesse, esimese põlvkonna omadesse, eh, vastavalt praegu jõus olevatele Euroopa normidele. ma tahaks muidugi tänada raportööri Torvaldsi tehtud töö eest ning samuti tahaksin tänada teiste fraktsioonide kolleege, kes selle küsimusega tööd tegid tahaksin samuti tänada Leedu eesistujat, Läti eesistujat, vabandust, koostööst läbirääkimiste käigus, sest tänu neile me jõudsime siiski kokkuleppele komisjoniga. ma usun, et kokkuvõtteks oli see ainus võimalik kompromiss. see ei rahus, rahulda kõiki, see ei meeldi kõigile, aga see oli ainus võimalik kompromiss Eh, mida sai, saaksid toetada nii parlament kui nõukogu. suur tänu, järgmisena saab sõna Jolainen. aitäh, president, arutelu selle direktiivi läbivaatamise üle on näidanud seda, et me peaksime tulevikus täiustatud biokütuseid rohkem kasutama. härra Häusling, jutt ei ole ainult põllumajanduse jäätmetest ja õlgedest, vaid ka väga paljudest uutest asjadest nagu vetikad näiteks ja ärgem unustagem, et meil käivad teadusuuringud sellel teemal, me üritame välja leida uusi äh, biokütuse liike ja neid kasutusele võtta, meil on Euroopa Liidus olemas ka vastav programm, me tahame kasutada biomassi äh, lennukikütuse tootmiseks näiteks, äh, veoautode jaoks, sest veoautode jaoks praegu alternatiivkütuseid veel ei ole, aga loomulikult on meil vaja seada ka teatud piirid sõiduautode korral, sellepärast et seal mujal me saame kasutada juba elektrit ja vesinikku, meil on alternatiivsed tehnoloogiad olemas, on ja äärmiselt oluline on, et me lihtsalt vähendame esimese põlvkonna biokütuste Äh, kaotamist, meie soovisime viis koma viis protsenti, sellest on nüüd seitse protsenti saanud. Äh, see tähendab maakasutuse jaoks üsna paljud ja seetõttu ei ole sugugi hea, et maakasutuse kaudse muutumise tegureid arvesse ei võeta. Äh, parlament on juba kahe tuhande üheksandal aastal selle direktiivi vastu võtnud ainult tingimusele, et arvestatakse selle maakasutuse kaudse muutuse teguritega ja nüüd kaotame jällegi palju aega, enne kui sellega arvestatakse arvestama hakatakse, sest see on kahjulik ka kliimapoliitikale, sellepärast et praegu tekib meil rohkem heitmeid äh, kui äh, vaja, aitäh. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Jakivitš. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud härra president, üritame välja kujundada tõelist biokütustega seotud poliitikat komisjon tegi ettepaneku vähendada biokütuste panust, et vähendada kasvuhoonegaase. esialgselt äh, arenes, äh, ähm, oli areng väga positiivne, kuid äh, hiljem tekkisid probleemid, liikmesriigid ja tööstus palusid teavitada nende kasvuhoonegaaside ehm, eritamismääradest, see ei ole aga piisav, liikmesriigid, näiteks ka Poola, on täheldanud, et sellega, et selle otsusega seoses on kaotanud näiteks põllumajandussektor ärgem unustagem neid, kes, kõiki, kes selle asjaga seotud on. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Silikiotis. suur tänu, härra president. on oluline toetada biokütuste kasutamist ühistranspordis, samas aga selles raportis äh, mis läheb hääletusele, on väga palju olulisi elemente, mis on välja jäänud. meil on vaja eh, poliit-, ka paralleelseid poliitikaid, et eh, eh, teisi taastuvaid energialiike kasutusele võtta. meil on vaja ka institutsioonide vahelist koostööd on vaja toetada sel-, puhaste energiate kasutamist, vahendades tarbijate poolt äh, makstavat hinda, samuti äh, tuleb toetada äh, väiketootjaid ning transpordi puhul tuleb arvestada keskkonnakaitse küsimusi, tuleb toetada CO kahe vaest ähm, majandust ning äh, samuti energiatõhusust ja samuti taastuvat energiat kasutusele võtmist. järgmisena saab sõna härra Helmer lugupeetud äh, president, mina ja minu erakond eriti palju biokütustest ei arva, aga meile valmistab erilist muret äh, see kahjulik äh, reguleeriv ebakindlus, mille parlament on loonud kõigepealt meie seadsime kümneprotsendise eesmärgi biokütustele, nüüd kus tööstus on teinud sellesse suuri investeeringuid, üks Euroopa ettevõte on investeerinud palmiõli rafineerimist, palmiõli rafineerimistehastesse üle poole miljardi ja nüüd vähendame selle kõige seitsmele protsendile või viiele protsendile, nii me teeme suurt kahju investeerijatele, selline ei ole küll, niimoodi küll majandust ei juhita üldisemalt äh, me näeme, et maailm on üle ujutatud odava nafta ja gaasiga ja selline olukord jätkub ilmselt veel mõnda aega. CO2 heitmed äh, suurenevad veel aastakümneid, vaatamata sellele, mida meie siin kojas teeme härra president, äh, mul on kolleegidele üks nõuanne, oleks aeg selle mõttega harjuda, aitäh. suur tänu, järgmisena Äh, härra Ropei, mul pole midagi teie vastu, ma lihtsalt tähelepanematusest jätsin teid vahele, nii et teil on nüüd üheks minutiks sõna. aitäh, president minu arvates on täiesti ja ma saan aru, te ei teinud seda tahtlikult, et te mulle sõna ei andnud. biokütused on mõnda aega tundunud parima lahendusena meie probleemidele selles osas on üksmeel komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel, me oleme leia-, leidnud, et me peaksime bio nüüd aga on ette nähtud biokütuste osa üsna oluline vähenemine ja see näitab seda, et me oleme hakanud oma otsuseid põhjalikult muutma muutma, on, on loodud terveid ettevõtteid biokütuste tootmiseks, on tehtud investeeringuid ja neid investeeringuid tuleb kaitsta vähemalt kahe tuhande kahekümnenda aastani. me peaksime ka maakasutuse kaudu muutmise tegureid arvesse võtma ning peaksime siis eh, tegema ka investeeringuid täiustatud biokütustesse. aitäh ja proua Krossett, suur aitäh, president. tõepoolest, tegemist on äärmiselt vastuolulise küsimusega ja seda juba aastaid. Euroopa Liit on eh, avaldanud üsna tugevat survet, et edendada biokütuseid ja nüüd see tõdemus, millele me oleme jõudnud, et kõik on jällegi küsimärgi alla seadnud Äh, need, äh, see lõppkokkuvõte ei ole võib-olla mõnede jaoks liialt ambitsioonikas, teise jaoks jällegi liiga ambitsioonikas, minu arvates on see tasakaalukas, see võimaldab säilitada need investeeringud, mis biokütusesse, esimese põlvkonna biokütustesse on tehtud, aga samas äh, hoolitseb ka selle eest, et need biokütused oleksid, ei konkureeriks toiduainete tootmisega ja et ei tekiks kasvuhoonegaas ka, Äh, rohkem kui näiteks maa kasutamisel põllumajanduse otstarbeks. Äh, me ei tohi äh, teha kellestki poliitika radikaalse muutumise ohvrit, meil on vaja pikaajalist nägemust ning ma arvan, et, et antud juhul me ei ei saa tugineda enam sellistele arvestusmeetoditele, mis on väga ebakindlad, mis on teaduslikult kahtluse alla jäetud, äh, seatud, et, et mul on väga hea meel äh, selle üle, et maakasutuse kaudse muutuse puhul nähakse ette ainult aruandlust äh, seniks, kuni on välja töötatud paremad arvestusmeetodid ja see viis protsenti täiustatud biokütustele on julgust sisendav eesmärk, aga pragmaatiline eesmärk aga nagu ma ütlesin, äh, äh, selliste biokütuste osa on niikuinii juba äh, praegu väga väike. Euroopa ei tohiks tehnoloogiliselt maha jääda täiustatud biokütuste tootmiselt, äärmiselt oluline on toetada teadusarengut selles valdkonnas, aitäh. härra Barnju järgmisena, president, lugupeetud volinik Äh, jah, lõppkokkuvõttes oleme jõudnud äh, heas, heale lahenduseni Eh, jah, toetada neid esimese põlvkonna eh, kütuseid, see algul tundus ahvatlev, täpselt nagu nafta kasutamine, aga lõpuks eh, on head kavatsused peale jäänud. nii et, et me peame olema rahul sellega, et, et Euroopa Liit on üritanud pöörata tähelepanu nendele, pöörata selja nendele kütustele, mis on keskkonnasõbralikud ainult nime poolest. Mm, Pariisi tippkohtumisel on meil võimalik niimoodi saata Euroopa poolt kogu maailmale positiivne signaal, me oleme valmis eh, tõesti panustama vähese CO2 heitmega majandusse, aga ometigi ei ole kõik täiuslik kaugel, selles mina isiklikult oleksin soovinud minna kaugemale. mina oleksin tahtnud, et maakasutuse kaudse muutuse tegurid võetakse arvesse või äh, seada eesmärgid, äh, siduvad eesmärgid ka äh, täiustatud biokütustele. mina, tegemist on aga kompromissiga, see on üks oluline etapp, meil on olemas nüüd teatud ülempiirid, tulevik kuulub täiustatud biokütustele ja esimese põlvkonna biokütused on minevik oluline on olemas, Euroopa on lõpuks ometi tunnustanud, et agrokütused ei ole lahenduseks kliimamuutustele ja nüüd on äh, pall äh, äh, liikmesriikide käes. Prantsusmaa tahab kahe tuhande kahekümnendaks aastaks luua sada viiskümmend tuhat töökohta just nimelt bio, täiustatud biokütuste sektoris. nii et, et ma arvan, et me seisame silmitsi väljakutsega, väljakutsega, millega peame arvestama siis Pariisi tippkohtumisel ja need otsused, mis me täna langetame, lähevad õiges suunas, aitäh! aitäh, proua Girling, järgmisena! aitäh, president, ja aitäh raportöörile äh, selle töö eest. Äh, meie, kes sellega tegelesime juba eelmise parlamendi koosseisu ajal, on protsess olnud väga pikk ja mul on hea meel, et me hakkame lõpule jõudma sellega. üllatav on see, et mitte keegi ei taha endale võtta vastutust kahe tuhande 2000 kaheksal aastal kehtestatud kümme protsendi eest, see tundub nüüd olevat väga kohutav mõte, minul on hea meel, et me otsustasime seitsme protsendi kasuks, sellepärast et esimene asi, mis selle teema juures meelde tuleb, on see, et me oleme loonud väga palju ebakindlust investoritele ja see tõesti peaks olema hoiatuseks sellele parlamendile. kui me tahame teha asju, mis ulatuvad kaugele tulevikku, peame neid tegema õigesti ja me peame oma otsustest kinni pidama, ei saa oma seisukohti paar aastat hiljem muuta, nii et, et mul on väga hea meel, et me vähemalt seitsme protsendi kasuks oleme otsustanud eh, teine oluline tegur minu jaoks oli maakasutuse kaudse muutmise tegurid. Eh, mõnedel on eh, kahju, et me ainult anname nende kohta aru, me ei võta neid arvesse, minul on selle üle väga hea meel, sellepärast et on täiesti selge, et nende tegurite teaduslik taust on praegu ebapiisav, mudelid ei toimi ja ma olen nõus arvessevõtmisega siis, kui kõik need mudelid on paigas, aga praegu see aeg veel käes ei ole. ning viimane asi, mida tahaksin mainida, on parlamendipoolsed läbirääkimised ja tahaksin tõesti avaldada tunnustust härra Torvaldsile, aga Äh, kõige olulisem asi, mis nendest äh, arutlustest oleks äh, välja tõusnud, oleks kohustuslik eesmärk täiustatud biokütustele ja seda meil ei õnnestunud saavutada. see oli üks asi, millega kõik fraktsioonid siin nõus olid ja seda meil ei õnnestunud saavutada ja ma arvan, et need, kes läbirääkimistel osalesid, peaksid selle pärast häbi tundma. härra Mah järgmisena. aitäh Äh, president, daamid ja härrad, mina esitasin muudatusettepaneku äh, vähendamaks äh, traditsiooniliste biokütuste rolli kuuele protsendile. kui, ja kui see võimalik oleks, siis ma üleüldse loobuksin sellest direktiivist, sest tegemist on ebatäiusliku süsteemiga mis äh, toob kaasa toiduainete hinnad tõusu ja nälja paljudes maailma riikides. Äh, selle süsteemi pealt rikastuvad oligarhid ja meil Tšehhi Vabariigis on üks selline oligarh, härra Babiš. Äh, see on, tema on ära ostnud ka poliitikud selleks, et ta saaks oma rapsiõli toota ning siis ostis ta ära telekanali Eh, meediakanalid ja isegi eh, valijad on ta ära ostnud. Eh, ja temast sai siis minister ministeeriumis, mis praegu toetab biokütuseid ja nende subsideerimist. mul on väga hea meel, et me vähemalt vähendame kuue protsendi peale traditsiooniliste biokütuste hulka, aitäh! aitäh, härra Langen järgmisena kõnelejal puudub mikrofon. Äh, ma arvan, et see ettepanek on positiivne äh, ning äh, minu äh, fraktsioon kahe tuhande kaheksandal aastal ei toetanud rohelised ja nüüd äh, peame me mõtlema investoritele, kõnelejal kaob jällegi mikrofon kõnelejal on probleeme mikrofoniga. härra Langen ütleb, et ta peab alustama otsast peale. hästi. nüüd on parem, jah? niisiis lugupeetud president, tahaksin kolleeg Torvaldsit kõigepealt täi-, tänada, tulemus on parem kui oodatud, et tegemist on kuldse keskteega usalduse ja investorite kaitse vahel ning selle parlamendi nõu, nõuded eriti kahe tuhande kaheksandal aastal roheliste raportööri härra Turmasi Äh, arvamusega on arvestatud. juba tollal me rääkisime, äh, selles oli juba teada, kui palju biokütused CO2 heitmeid teki-, tekitavad. mina leian, et tegemist on väga hea kompromissiga, lõpptulemus on hea, see Äh, need eesmärgid, mis tööstuskomisjon äh, esimesel lugemisel heaks kiitsid, on sisse läinud äh, maakasutuse kaudse muutmise tegurite arvestamisega. see on samuti oluline ja me tahaksime, et siin see arvestamine tugineks teaduslikele meetoditele. praegu meil on hinna, hindamine võimalik aruandluse põhjal, kümneprotsendine eesmärk on hea, vabandust, seitsmeprotsendine eesmärk on hea, see on kooskõlas ka parlamendi eesmärkidega ja äh, me oleme niimoodi taganud traditsiooniliste biokütust, traditsioonilistesse biokütustesse tehtud investeeringud. Äh, kaitse, mis puudutab täiustatud biokütuste eesmärke, siis need ei ole minu arvates piisavalt ambitsioonikad, kahetsus äh, väärne on see, et on eraldi eesmärk bioetanoolile ja kindlasti tuleks selle kõigega jätkata ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, ma arvan, et äh, üldine eesmärk on oluline, me tagame turustabiilsuse, CO kahe heitmete vähendamise ja äh, komisjon peaks nüüd äh, otsustama, mida teha pärast kaks tuhat, aastat kaks tuhat kakskümmend, volinik, teie peaksite tulema välja uue ettepanekuga, aitäh! aitäh ja proua Kadenbach! Äh, lugupeetud president, äh, lugupeetud volinikis, kompromiss äh, sa, seda saab tõesti vastu võtta ning ausalt öelda ei ole see kompromiss küll kõige parem, aga see on siiski parem, kui me oodame. sõna bio kõlab väga hästi ja ma arvan, et Äh, äh, äh, me kõik oleme siin veendunud, et me otsustame midagi väga, millegi väga hea üle, aga aeg on näidanud, et biokütuste kasutamise tulemusena on vähenenud toidutootmine inimeste jaoks ja söödatootmine loomade jaoks. me peaksime arvestama ka nende nõndanimetatud biokütuste või agrokütuste mõjuga keskkonnale, see ei ole selline, nagu me ootasime Ähm, see on kaasa toonud ähm, maakasutuse muutumise mitte ainult Euroopas, vaid ka kolmandates riikides ning äh, nii et see, mida me alguses heade kavatsustega kümme aastat tagasi otsustasime, on nüüd andnud soo-, soovimatuid tulemusi. see seitse, seitse protsenti on vastuvõetav kompromiss, loomulikult äh, me peame tagama ka investeeringute ja planeerimiskindluse Äh, loodame, et äh, see äh, tegelikult see kindlus on seitsme protsendi juures isegi väga suur ja minule oleks ka kuus protsenti sobinud, aga me peame vaatama, mis nüüd edasi saab et me edendame täiustatud biokütuste tootmist, et me teadus- ja arendustegevusse investeerime, vaatame, kuidas me saaksime transpordisektori toimimist tagada võimalikult vähese heitega, see on meie jaoks tulevikus oluline, aitäh! proua Jusso, palun! suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada raportööri, Läti eesistumist ning komisjoni töö tulemuse eest ning selle keerulise kokkuleppe eest ehm, e, toetada täiustatud biokütuseid ilma, et pannaks ukse kinni esimese põlvkonna kütustele, on suur väljakutse, arvan, et sellega on piisavalt hästi hakkama saadud. mina olin esimese e, direktiivi raportöör ning ma mäletan, millise entusiasmiga äh, Äh, rohelised nõudsid äh, ambitsioonikamaid eesmärke, mis oleks pealegi kohustuslikud. kõigil on muidugi õigus arvamust muuta, meil on vaja uusi tehnoloogiaid töötada, et vähendada äh, CO2 heitmeid, samuti on ähm, vaja kaitsta olemasolevaid biokütuseid, nendesse on investeeritud, mis on aidanud äh, Äh, samuti äh, heitmeid vähendada ning vähendada ka äh, fossiilkütuste kasutamist transpordis samas on vaja aga rohkem teadusuuringuid, rohkem hinnanguid, sest praegusel hetkel on meil õnnetuseks palju näitleid Euroopa Liidus selle kohta, mis juhtub siis, kui teooriast praktikasse minnakse ilma piisavat eeltööd tegemata. soovin, et liikmesriigid teeks piisavalt eeltööd selleks, et äh, biokütuste kasulevõtmine oleks tõeline muutus transpordi jaoks ja seda äh, kahe tuhande kahekümnendal ja ka kolmekümnendal aastal. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Pokk. lugupeetud. parlamendu o politice v oblasti biopaliv nenaplňuje dokon-. suur aitäh äh, biokütuste poliitika osas olid meil suured ootused komisjoni eh, olid alguses eh, ka kõrged ambitsioonid nüüd uue ettepanekuga, aga praegune kompromiss eh, rahuldab ainult teatud liikmesriikide soovi ja tööstusomi. mind ei üllata see, et nõukogu isegi ei ole siin täna kohal, sellepärast et nõukogu oleks pidanud sellisel juhul tunnistama, et Nad on äh, teatud äh, mõttes äh, demokraatliku defitsiidi taga. kaks kolmandikku biokütuste turust tegelikult praegu koosneb esimese põlvkonna biokütustest ja me oleksime palju rohkem tegelikult võinud saada, me oleks pidanud olnud rohkem kuulama vabaühendusi, innovatiivset tööstust selle asemel, et esimese põlvkonna kütuseid äh, piirata, oleme me hoopis äh, toetanud neid. Ähm, hoolimata ka minu kahtlustest on saavutatud tulemus parem kui status quo. vastuhääletamine aga tähendaks status quo juurde jäämist me peame, me toetame teatud innovatsiooni, meil on teatud piirmäärad äh, biokütuste materjali kasutamise kohta, aga Dziękuję panie przewodniczący. To ta regulacja. Suur aitäh. kaks tuhat kaheksa heaks kiidetud lahendus näitab meile seda, kuidas Euroopa Liidu seadusandlus mõjutab majandustagajärgi. millised need tagajärjed siis on? meil oli kümneprotsendiline eesmärk, toona me otsustasime, et see on selline, mis peab paika jääma, meil, see oli ilmselge lahendus, inimesed võtsid laenu, investeerisid. minu koduriigis on investeeritud Euroopas kasvatatavatesse biokütustesse. siin räägin näiteks äh, palmi ma ei räägi midagi mitte palmiõlist, vaid ma räägin näiteks oma koduriigist, kus on kaks mil-, kus kaks miljonit tonni kütust toodetakse koha peal, mitte sisse toodud äh, palmiõlist me peaksime lähtuma ikkagi tervest mõistusest, kui räägime energiaküsimustest. vaadake, millega tegemist. me praegu lihtsalt viskame ära kolmandiku toidust jäätmete näol me räägime tuhandetest äh, tonnidest toidust, mida on töödeldud, mida, mis toodeti ju tegelikult, mis kasvatati nii et me ei saa väita, et ainult biokütused äh, takistavad meil täiel määral ära kasutamast äh, toiduaineid, nii et äh, milline energia siis lõpuks jääb kasutamata, ikka see, mis läheb prügikasti. meil oleks vaja sellist poliitikat, millega energiat kokku hoitakse, aga praegu see ettepanek on jälle tegemist revolutsiooniga. me peame arvestama sellega, et investeeritud, investeeringud on juba tehtud. suur aitäh, härra Sorinio! no obstante see direktiiv ser anterior. lugupeetud president lugupeetud komisjon siin tahaksin tulla tagasi energialiidu äh, teatise juurde ma arvan et me peaksime selle uuesti üle hindama arvestama euroopa liidu äh, sooviga energiatõhususele tähelepanu pöörata ning äh, taastuvatele energiatele leiame, et raport on üldiselt hästi tasakaalustatud, siin kutsutakse komisjoni üles vabandust, keskkonnakomisjoni ettepanek oli hästi tasakaalustatud, pöörduti komisjoni poole ambitsioonikate eesmärkide seadmiseks kaks tuhat kakskümmend ning kutsuti üles samuti stiimulite heakskiitmisele selleks, et toetada innovatiivseid vahendeid ning äh, samuti äh, pöörata tähelepanu sellele, et tuleb, äh, ei tohi tekkida konkurentsi toiduainesektoriga. samuti elektriline liik-, elektriliikuvus. ja see, kuidas me saame ära kasutada taastuvaid energiaallikaid, kuidas me saame koha peal toota energiat ja kuidas me saame seda kasutada transpordisektoris. seeläbi oleks võimalik meie sõltuvust vähendada ning jõuda uude ajastusse transpordisektoris. see jätab, meil on vaja sellist poliitikat, mis aitab kujundada meie tulevast üleminekut energiavaldkonnas, me peame olema ambitsioonikad. tänane dokument võimaldab Euroopa Parlamendil positiivselt panustada sellisesse äh, tulevikku. suur aitäh, härra Pele. Eh, suur aitäh ja tere hommikust ma arvan, et võime väljendada headmeelt selle üle, et pärast pikki arutelusid on meil mõistlik kokkulepe biokütuste üle, me teame, et see ei ole ideaalne, aga ma arvan, et me oleme nüüd tõesti arvestanud äh, täiustatud biokütustega, äh, selliste biokütustega, mis ei sea liigset koormust põllumajandusele. ma usun, et see on heaks tulemuseks nii turule kui keskkonnale investeeringud, investeerijad saavad planeerida oma tegevust äh, täiustatud peakütuste valdkonnas. ja kui vaadata nüüd esimese põlvkonna biokütsu-, kütuseid, siis äh, jäetakse piisavalt aega ka äh, selleks, et üle minna neilt kütustelt täiustatud biokütustele, nii et head kolleegid, meie oleme rahul sellega, et see, nüüd me stimuleerime ka elektrisõidukitele äh, üleminekut, see on äh, oluliseks sammuks õiges suunas. see on väga oluline ka meie volinike jaoks ja me loodame, et suudame need ettepanekud ellu viia, aitäh! järgmisena saab sõna härra Sohvoli suur aitäh! pärast aastaid arutelusid biokütuste tuleviku üle Euroopas Euroopa Parlament on lõpuks valmis hääletama küsimuses, mis on oluliseks märguandeks ja aitab meil võidelda kliimamuutuste vastu ning toetada rohelist majandust. arukas, jätkusuutlik, kaasav majanduskasv ei saa käia ainult läbi traditsiooniliste põllu ähm, biokütuste, me ei saa ainult loota äh, sellistele, sellisele toormaterjalile, mida me võiksime hoopis toiduainete tootmiseks kasutada. praegu me näeme, et nõukogu on äh, tugevat vastuseisu üles näidanud, tegemist on kõige parema kokkuleppega, millega meil oli võimalik saavutada, aga tulevikus peame olema ambitsioonikamad Äh, pidades silmas Pariisi tippkohtumist, me peame ikkagi lähtuma sellest, et võitleme kliimamuutuste vastu, peame edendama rohelist majandust läbi oma äh, jätkusuutlike poliitikad, me peame, ilma kaasatuseta, ilma keskkonnaga arvestamiseta ei ole meil võimalik äh, häid uusi töökohti luua. ja kriisist me samuti välja ei pääse ilma selleta. suur aitäh, härra Lins! Äh, härra president, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin kogu südamest tänada äh, neid kolleege, kes selle teemaga on tegelenud ning pärast pikki ja vastuolulisi arutelusid äh, kompromissi saavutanud. mul on hea meel, et me oleme nõukoguga kokkuleppe saavutanud ning mul on, ma usun, et tegemist on üldiselt rahuldust pakkuva tulemusega biokütused annavad äh, suure panuse taastuvenergia kasutusele ning äh, CO2 heitmete vähendamisele. Äh, nad toetavad ka meie püüdlusi Euroopat energia vallas sõltumatuks muuta. esimese põlvkonna biokütuste puhul äh, oleme me leidnud vastutustundliku kompromissi, äh, otsustav on seejuures, et meie äh, poliitiliste otsuste usaldusväärsus säilib ja need on jätkusuutlikud. me peame tagama planeerimiskindluse ja pikaajalised investeeringud maakasutuse kaudse muutumise teguritega arvesta, ei arvestata, aga nende kohta toimub aruandlus, see on minu arvates ka hea valik. nüüd on meil veel aega selleks, et põhjalikke teaduslikke uuringuid läbi viia. ma arvan, et see raport paneb õi-, aluse õigele tulevikule suunale, biokütused on olulised, aga e, me ei tohiks, et neid hakatakse igal pool tootma, eriti looduskaitsealustes kohtades, aitäh! Planatri. järgmisena saab sõna proua Kumbula Natri. lugupeetud president, ma olen biomajanduse töögrupis, mul on sellega seoses väga hea meel, et me oleme lõpuks jõudnud kompromissini. eesmärk peaks olema vaadata aastasse kaks tuhat kakskümmend sest see aasta hakkab juba varsti kätte jõudma, selleks ajaks peaksime vähendama CO2 heitmeid transpordisektoris ilma, et see hakkaks konkureerima toidu tootmisega. näiteks ähm, metsatööstuse jääke saab kasutada ning samuti toiduainete tööstuse jääke saaks kasutada biokütuste tootmiseks see saaks vähenda, aidata vähendada ka ähm, CO2 heitmeid õnnetuseks. praegune ettepanek ei anna eriti suurt kindlust tööstusele selle kohta, äh, mis äh, tulevikus siis seisab. väga kahju on, et meil ei ole äh, siduvaid eesmärke ähm, näiteks Soomes kakskümmend protsenti vabandust, kümme protsenti eh, on juba emissioone eh, suudetud vähendada. meil peaks olema eh, eelkõige kindlad selles, et meil hakkab olema tegelik ja toimiv siseturg biokütuste jaoks. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Köstinger. aitäh, president, ka mina tahaksin kolleege tänada, kes ja tervitada seda kokkulepet tegemist on tõesti hea kokkuleppega Äh, äh, mul on kahju, et selles aruteludes lobirühmad äh, väga olulist rolli määrisid meil on ettevõtetel väga raske teha suguse, mingisuguseid plaane, neil ei ole investeeringute ki-, kindlust ja seetõttu äh, on see ettepanek, mille üle me praegu he-, äh, hääletame hea, aga see ei ole piisav, ma so-, loodan, et selles suunas astutakse veel täielisi te,, täiendavaid samme ja ma loodan, et me tõesti edendame teise põlvkonna biokütuste arengut ja ma loodan, et me tõesti arutame kõiki äh, selle küsimuse aspekte, Austrias on näiteks oleks bioetanooli tootmine äh, väga oluline. meie äh, äh, meie arvates on hea, et maakasutuse kaudse muutmise teguritega praegu ei arvestata, sellepärast et nende arvestamise teaduslikud alut-, arutlused on nõrgad, tulevikus võime arutada, kuidas neid kasutada ja meil on praegu vaja äh, vaadata, mida me teeme pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, meil on vaja tõesti äh, õiget lähenemist, et äh, energiatootmist keskkonnasõbralikult jätkata ja samuti on väga oluline jätkata teadusuuringuid biokütuste vallas, näiteks kas või vetikatest biokütuste tootmine, seal on tulevik, nii et, et sellega peame tegelema, et tulevikku võimalikuks muuta, aitäh. Kelly. härra Kelly, palun suur aitäh härra volinik ma tahaksin ütelda paar sõna selle olulise teema kohta me oleme väga palju rääkinud vajadusest luua energialiit ning sellest, et peame vähendama sõltuvust fossiilkütustest ning parandama oma äh, Äh, toormaterjaliga varustust Euroopa Liidus läbi biokütuste. eriti just transpordisektoris heitmete vähendamine ei ole olnud piisavalt hea ega kiire. me näeme tõenäoliselt veelgi rohkem veokeid meie teedel ja seega tuleb siin edasi liikuda, nagu EPP kolleegid ütlesid, tegemist on hea kompromissiga, sellepärast et meid diskrimineerisin äh, esimese põlvkonna biokütuseid. samas on tegemist signaaliga selle kohta, et täiustatud biokütused on õigeks edasiliikumise teeks. samuti äh, äh, tagab see piisava õiguskindluse investoritele. nii et kui nad tahavad järgnevatel aastatel konkurentsis olla, tuleb seda teed käia paljud eh, hiljuti investorid eh, ja teisedki on näinud, et me ei ole ära kasutanud olemasolevaid võimalusi, aga eh, nüüd me seda me teeme, see on heaks meie tuleviku jaoks ja Energialiidu jaoks, suur aitäh! suur tänu selle viimase sõnavõtu eest ning nüüd lähme vaba mikrofoni juurde ning üheks minutiks äh, saavad kolleegid sõna, esimesena härra Vooni, palun. Senor Bogovic. Härra Bogovic. Hvala za besedo. E, sam tudi podpiram ta kompromiss härra president, mina toetan seda ettepanekut, mis vastab ühele suurele probleemile, milleks äh, on liialt ambitsioonikad eesmärgid olnud. oleme näinud, mis, mida toob kaasa põllumajandusmaade äh, äh, selleks eesmärgiks kasutamine, peame nüüd arvesse võtma äh, et äh, oleme teel Euroopa Liidu, Euroopa Energialiidu suunas ja ärgem unustagem, et põhiline energiaallikas on siiski energia kokkuhoid. ärgem unustagem, et äh, see on põhiline probleem, mis ei lase meil oma eesmärke saavutada. mis puudutab tehnoloogilist arengut, siis on äärmiselt oluline selles äh, investeerida ärgem unustagem ka näiteks ener-, elektriautot. see on samuti oluline arenev sektor. me arendame praegu uut tehnoloogiat ja see aitab meil energiat vähem kasutada, eriti fossiilkütustest päritavat energiat. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, äh, proua Grappini. suur tänu teile, härra president. eelkõige sooviksin tänada raportööri, isegi kui kohati äh, Eh, tundub mulle, et ta ei ole rahul sellega, mis ta saavutanud on, kuid selleks, et raportit hääletada, peab mõtlema selle peale, eh, mida tähendab eh, vastu hääletada, mis siis toimub. probleem on äärmiselt kompleksne ja keeruline ja see Äh, tähendab seda, et praegusel hetkel on väga raske saavutada kompromissi, millega kõik rahul oleksid. teisest küljest arvan ma ka seda, et äh, äh, küsimuses ei ole mitte ainult poliitilised seisukohad, peame olema mõistlikud. kodanike jaoks on tegu sammuga edasi, peame mõtlema tehnoloogia edasist arengut, investeerimisvajadusi ja just sellepärast härra volinike äh, peate eh, veenma oma kolleege, teisi volinikke rohkem raha pühendada sellele küsimusele, sest kogu see eh, küsimus ei ole lahendatav ilma teadusuuringutega. energiasegu eh, on väga oluline meie kodanike jaoks, mõjutab energia hinda ning samuti aitab meile puhtamat keskkonda hoida, see on kompromiss on samm edasi, aga ei saa öelda, et kõik on selle kompromissi näol lahendatud. peame äh, Eh, mõtlema lihtsalt selle peale, et samme edasi on tehtud, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Marias, kuid ei, teda ei ole siin. järgmisena anname sõna härra Jakovitšile. suur tänu teile, härra president. kõigepealt ütlen, et ma olen selle raporti poolt sest tean, et tema autor, härra Torvalds, on teinud kõik selleks, et jõuda kokkuleppeni ning selleks, et Euroopa Parlamendi hääl oleks võimalikult kuuldav. mina olen samuti andnud oma panuse sellesse küsimusse. kui olin valitsuses, siis äh, ma tingimata ei toetanud esimese põlvkonna biokütuseid, ma räägin siin eriti just Istre piirkonnast, kus ma töötasin. me räägime nüüd uutest eh, biokütustest, eh, mis eh, kasutavad jäätmeid, sellesse peab investeerima, seda peab uurima, et võimalikult paljud jäätmed jääks, muutuks energiaks, selle teed mööda peab edasi minema härra Kletsos. härra president, kolleegid. Äh, biokütused. peale selle, et nad reostavad keskkonda, äh, tekitavad CO kahe heitmeid, aitavad äh, ka tõstavad maakeral temperatuuri ning sellel on palju tagajärgi näiteks äh, jää äh, äh, poolustel hakkab sulama, nagu näeme Gröönimaal ja ka Himaalajas. sellepärast toimus ka Himaalajas suur maavärin. kui jää poolustel sulab, siis vesi aurust ja aina rohkem äh, tekib sademeid, äh, üleujutusi ning äh, samuti ujutatakse üle territooriumid, mis on verepinnaga ühel tasandil. selliga, selliseid tagajärgi ei ole võimalik ette näha, on võimalik ette näha. ma tahaksin hoiatada, et võtaks kasutusele õiged meetmed. järgmisena saab sõna härra Turmes. Vielen Dank Äh, aitäh! Äh, endise raportöörina äh, huvitab mind väga, mis praegusest ettepanekust välja tuleb ja ühtkokkuvõttes ei ole tegemist suurepärase kokkuleppega. tegemist on üsna nõrga kokkuleppega, mis puudutab näiteks meie seisukohta, mis puudutab nõukogu seisukohta, keda siin ei ole Ehm, meie peame piirama esimese põlvkonna biokütuste kasutamist, need konkureerivad liiga palju toiduainetega, seitse protsenti on liiga kõrge, tegelikult liiga kõrge, aga no mis teha. teiseks, meil on vaja meetodeid selleks, et biokütuste kogu CO2 heidet arvestada. ilma selleta ei saa me sellele teemale teaduslikult läheneda ning kolmandaks ja ma arvan, et selles osas võib-olla äh, komisjon ja teie volinik Kall, nii et te peaksite sellega tegelema, meil on vaja planeerimist, investeerimiskindlust ja investeeringute kindlust ja seetõttu arvan ma, et komisjon peaks nüüd pärast seda eh, suhteliselt nõrka kokkulepet null koma viis protsenti, mis teiste põlvkonna kütuste jaoks, mis ei ole isegi kohustuslik, eh, üles näitama algatusvõimet Äh, ja näitame, mis on teil plaanis äh, teadusuuringute poliitikas, ühtses põllumajanduspoliitikas, kuidas see kõik on seotud Junckeri investeeringute kavaga, meil on vaja Rumeenias, Bulgaarias, Poolas ja võib-olla ka Ukrainas investeeringuid selleks, et toota teise ja kolmanda põlvkonna biokütuseid, aitäh! järgmisena saab sõna härra volinik, palun! suur tänu härra president, suur tänu kõigile saadikutele teie panuse eest tänasel arutelul. enamus argumentidest, mille oleme, mida oleme täna kuulnud, näitab, kui keeruline on olnud seda direktiivi koostada ja kui raske oli jõuda keerulise kompromissini. Te isegi ütlesite, ei rahulda täielikult ühtegi osapoolt, samas peab aga tunnistama, et lõpptulemus Eh, siiski leevendab pisut eh, maakaudse kasutamise küsimust eh, ning toetab täiustatud biokütuste kasutusele võtmist. nüüd peab välja töötama uue strateegia, mille mm, osas on väga oluline roll meie Energialiidul, mis on üks härra Junckeri plaani olulisematest osadest. see ähm, aitab ühtse Euroopa süst-, energiasüsteemi välja töötada, mis ähm, jätab selja taha fossiilkütuste põhise majanduse ja äh, praegusel hetkel on see äh, ju aluseks äh,, selle aluseks äh, ajast maha jäänud tehnoloogia. Äh, praegusel äh, hetkel on uue strateegial väga palju osi, milleks on erinevate energialiikide kasutusele võtmine, juttede ja tehnoloogiate väljatöötamine. praegusel hetkel soovime integreeritud poliitikat, mis võtaks arvesse ka biokütuseid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. nagu te ütlesite, selle energiapaketi väljatöötamine integreeritud poliitika alusel võtame arvesse kõiki kogemusi, mida selles valdkonnas õiguslikke kogemusi, mille valdkonnas oleme äh, saanud omaks võtta. järgmisena anname sõna härra Torvaldsile. And... aitäh ja aitäh ka volinik Anjetele. parlamendis arutelude kuulamine vahel äh, sarnaneb Sergio Leone filmi vaatamisele. vahel head, pahad ja inetud, vahel ja tundub, et jällegi mõne dollari eest on siin käimas. kõik need, kes sõna võtsid täna, ütleksin, et äh, mõneti olid ikkagi õigel rajal. kõike meil parandada ei õnnestunud me ei suutnud kõike parandada. aga ütleme, et kolme aasta pärast, kui tuleme tagasi selle juurde, mitte ainult Energialiidu tõttu, vaid ka seetõttu, et äh, tehnoloogilised arengud on väga kiired tegelikult praegu ja me ei tea, kuhu me välja jõuame. ja me ei tea, mis, millised on need arengud olnud paari-kolme aasta pärast. aga kui me tahame midagi parandada, ja ma ütlesin, et me ühe asja suutsime ära parandada ja ka äh, kolleeg äh, Fjellner ütles, et suutsime luua stabiilsed äh, mängureeglid. ehk siis ma usun, et Euroopa Liidul on vaja stabiilseid reegleid tööstuse jaoks. mida kiirem on tehnoloogiline areng, seda suurem on oht, et äh, tööstust läheb hoopis kuhugi mujale oma tegevusega. nii et loodetavasti selle oleme ära parandanud. aga kuna tõesti arengud on kiired, siis see on keerukas teema. seega volinik Kaljetel on igati põhjust natuke mures olla, teil on palju tööd ees ja kindlasti mõne aja pärast olete siin tagasi ja hakkame uusi probleeme lahendama suur aitäh äh, kõikidele huvitava arutelude eest ja eks jätkame seda lahingut, aitäh. suur tänu, härra raportöör ning palju õnne teile. arutelu on lõppenud ning kell pool üks toimub hääletus. Herra Auke. Bien, el siguiente punto del orden. järgmine päevakorrapunkt on raport, mis puudutab soovitust teisele.